tegevjuht, tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorganite liikmete seas ja kõigepealt annan sõna koostajatele, kõigepealt proua Reegner, kaks minutit. aitäh! selleks, et mehed ja naised nõukogude ettevõtete juhtorganites võrdselt oleks esitatud, on meil vaja kohustuslikke reegleid kogu reeglis, sellepärast et muidu juhtub vähe või peaaegu mitte midagi Äh, nendes riikides, kus kohustuslikud eeskirjad on olemas, oleme me saanud tõesti häid tulemusi ja naiste osakaal ettevõtete juhtorganites on kasvanud. Euroopa Parlament on juba üsna palju ära tehtud, mida me siis tahame, me tahame, et börsil noteeritud ettevõtetes äh, naiste osakaal kahekümnendaks aastaks kasvaks neljakümnele protsendile ja me tahame, et viiakse sisse objektiivsed menetlused, see tähendab, et parimad mehed ja parimad naised valitakse välja, see on hea majandusele ja see on loomulikult ka õiglane ja kõiges selle, selles asi ongi. see on äh, mõistlik ja see on meie pakkumine liikmesriikidele ja äh, on riike nagu näiteks Saksamaa, äh, kus riiklikud püüdlused, mida viimastel aastatel on üritatud teha, mida praegu üritatakse, tehakse veelgi suurendada naiste osakaalu ettevõtete juhtorganites, see tähendab, e, e, tegemist on tõesti e, sellega, et liikmesriigid käituksid julgelt ja tegutseksid. see teema on läbirääkimiseks valmis, see teema on arutamiseks valmis ning Luksemburgi eesistujamaad tahaksin ma tänada selle eest, et ta on üles näidanud eh, valmisolekut eh, eh, oma viimastel eesistumise päevadel veel sellega tegeleda, vaeva näha, et liikmesriigid hakkaksid samuti tegutsema et Eh, detsembris toimub järgmine tööhõiveministrite nõukogu ja sealt eh, peaks tõesti ministritelt paluma, et nad selle teemaga eh, põhjalikult tutvuksid, ettepanek on täiesti arukas ja kui see vastu võetakse, siis lõpptulemus on hea meestele, hea naistele, hea majandusele ning just praeguse pagulaste tragöödia taustal Äh, äh, on see võimalus Euroopa väärtusi tõstada, äh, see on väga oluline, see on võrdõiguslikkuse teema, see on ka väga oluline ettevõtete juhtimisel Euroopa tasandil, aitäh! suur tänu, kolleeg Regner ja nüüd kolleeg Gabriel, kaks minutit. ma tänan, volinik Eh, ma tänan teid ja Luksemburgi eesistujana ja eriti ministrit. õnnetuseks kaks aastat pärast parlamendis toimunud hääletust esimesel lugemisel võiksin eh, sõna-sõnalt äh, taas esitada kõnet, millega esinesin täiskogul. parlament oma töö on teinud, liikmesriigid peaks nüüd käised üles käärima ning oma kohustusi täitma, et garanteerida meeste ja naiste võrdsus Euroopas. kõigepealt sooviksin teile rääkida faktidest, sest tundub, et esialgu on äh, selliseid, kes kategooriliselt keelduvad uskumast selle direktiivi potentsiaali. ühest küljest äh, on ähm, faktid näidanud, et äh, kui naisi on nõukogudes rohkem, toob see kaasa parema juhtimisstiili ja paremad majandustulemused. veel kord, miks me ei suuda hinnata naiste võimekust ja miks me ei anna endale võimalusi saavutada majanduslikke sotsiaalseid eesmärke. teisest küljest äh, näitavad faktid äh, ka seda, et direktiivi mm, et sellised direktiivid äh, toimivad. praegusel hetkel on äh, naisi viisteist koma kaheksa protsenti rohkem äh, nõukogudes. see tähendab seda, et edusammud toimuvad, kui Euroopa-poolne surve on olemas. ettevõtted ennetavad direktiivi mõjusid ja valevad, valivad pädevaid naisi. lisaks sellele ma sooviksin rõhutada ka seda, et selline direktiiv toob kaasa ka erinevaid positiivseid efekte kogu hierarhias, mitte ainult tänu meetmetele, mis ellu rakendatakse. ärgem unustagem, et peaks olema, olema eh, pragmaatilised. teiseks, õiguse alus, mis välja valiti, see on see vahend, mis eh, aitab parlamendil, eh, parlamendil suurema manööverdamisruumi säilitada kokkuvõttes ootame juba kaks aastat liikmesriikide poolt ehm, oma kohustuste täitmist ja reeglite täitmist. kokkuvõttes eh, kolm võtmesõna vastutustundlikkus, paindlikkus ning konkreetsed eh, eh kohustused ning eh, iga selle sõna taga on liikmesriigid. ma tänan. Eh, kolleeg Gabriel, nüüd nõukogu nimel minister Schmidt. Monsieur le Président, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, eh, proua Regna Ruorabier, kõigepealt sooviksin ma avaldada heameelt selle üle, et mul on võimalus eh, rääkida parlamendiga edusammudest eh, komisjoni direktiivi kohta, mis puudutab soolist tasakaalu äriühingute tegevjuhtkonda mitte kuluvate liikmete seas parlament võttis äh, esimesel lugemisel oma seisukoha vastu, nagu te seda siin ka meenutasite. selles toetatakse komisjoni lähenemist. oktoobris avaldas komisjon uued arvud äh, meeste-naiste tasakaalu kohta äh, börsil noteeritavates äriühingu nõukogudes ning see näitab, et kogu Euroopa Liidus vaevalt viiendik nõukogude liikmetest on naised see arv on naeruväärselt äh, madal, kuid näitab siiski teatud edusamme. olen nõus sellega, et peab olema äärmiselt, äärmiselt äh, kannatlik, et me selles rütmis jõuaks äh, võrdsuse või tasakaaluni. seega on vajadus see küsimus teisiti lahendada ja tegevust kiirendada. ei tohi unustada, et kahekümnenda, kahe tuhande kümnendal aastal kui tegevus Euroopa tasandil algas, kõigest üks kümnest nõukogu liikmetest äh, olid naised. seega äh, tuleb probleemiga edasi tegeleda. Pole mitte ainsatki põhjust, et kahekümne esimesel sajandil äriühingute nõukogudes äh, domineerivad endiselt mehed. suurem võrdsus nõukogudes on positiivne signaal kogu ühiskonnale tasakaal meeste naiste vahel otsustas eh, kogudes eh, on näide konkreetsest võrdsusest, see on ka sümbol ja samas eh, ka on tõsi see, nagu proua Gabriel ütles, et mitmekesisus näitab tihtipeale, et see on positiivne ja toob kaasa head juhtimistavad kõigis ettevõtetes Luksemburgi eesistumine tegi sellest küsimusest enda jaoks ühe suurema prioriteedi. oleme esitanud uusi ettepanekuid, et ehm, sõnastuse osas leida kompromiss nõukogus ning nõukogu instantsides vaadati seda küsimust põhjalikult üle ja selle üle arutleti. nüüdselt pärast kõiki neid arutelusid oleme E, e, selle võtnud EBSCO nõukogul, võtame selle arutusse järgmisel esmaspäeval. et vaadata, milline praegusel hetkel on olukord ning e, vaadata, kas kvalifitseeritud häälte enamus oleks võimalik. ma ei soovi hakata rääkima nende arutelude tulemustest, võin kahjuks aga juba praegu teile öelda, et hiljutised Koreperis toimunud arutelud ei näidanud äh, üles äh, põhjust optimismiks. tänaseks on mul aga hea uudis, kuna sain teada, et üks riik, mida teie, proua volinik, hästi tunnete, tõepoolest teatas, et ta muutis oma seisukohta eelnevast eitavast seisukohast liiguti positiivse suhtumise suunas. see on hea signaal, äh, äärmiselt positiivne samm edasi. nagu te teate, on tegemist äh, kohustavate meetmetega, mis äh, nõuavad siis, et valimisprotsessis oldakse õiglased ning võetakse aluseks läbipaistvuse ning äh, inimese isiklikud saavutused. raskused on aga seotud sellega, et paljudes liikmesriikides on lähenemine küsimusse palju väga erinev. mõnes liikmesriigis ollakse rohkem edasi jõudnud kui teistes võrdsusküsimustes naiste ja meeste vahel. üldiselt võib aga öelda, et äh, ollakse nõus äh, selle ettepaneku eesmärgi osas. kui paljud liikmesriigid toetavad Euroopa Liidu, ähm, liidu tasandil otsust? Äh, kahjuks teised, kes on siis blokeeriv vähemus, eelistavad meetmeid liikmesriigi tasandil, võttes aluseks lähimuspõhimõtte või siis Eh, nõuavad mittesiduvaid eh, otsuseid Euroopa Liidu poolt. eesistujariik on praeguses kontekstis eh, võtnud vastu nõukogu poolsed järeldused, mis võetakse vastu, see, sellega ma tõesti loodan, et need võetakse vastu EBSCO nõukogu kohtumisel seitsmendal detsembril. võtame aluseks Euroopa äh, Võrdsusinstituudi raporti, kes, äh, mis teeb äh, kokkuvõtte olusest praegu Euroopa Liidus. kokkuvõttes peame tegema kõik selleks, et meie kõik ettevõtted saaksid kasutada nii naiste kui ka meeste dünaamikat ja, ja andekust. Euroopas on palju annet, mis on kasutamata jäänud ning antud hetkel näeme et, et kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetanutest Euroopas on naised. ei ole seega ainsatki põhjust, et kahekümne esimesel sajandil ehm, pankade, ettevõtete või teiste institutsioonide juhatuses ehm, oleks eh, ainult mehed. sooviksin tänada Euroopa Parlamendi, et võrdsusküsimus on endiselt siin päevakorras ja loodan, et see arutelu inspireerib meie arutelu ka seitsmendal detsembril toimuval kohtumisel. suur tänu! suur tänu, minister Schmidt! ja nüüd arutelu, kolleeg Le Grip, kaks minutit. suur tänu teile härra president, lugupeetud proua volinik, härra minister. täna õhtul on meid siin väga vähe, nii mehi kui naisi ja seda kaks aastat pärast seda, kui Kratsa eh, raport vastu võeti, räägime taaski, taaskord naiste ja eh, meeste võrdsest esindatusest ette börsi ette, noteeritud ettevõtete nõukogus. härra minister Te eh, rääkisite siin vaheldumisi halbadest headest uudistest ning seega võime järeldada, et eh, toetame teid kogu südamest. Eh, olen, loodame, et EBSCO nõukogu teeb soovitud edusamme esmaspäeval, kuid tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida ütles kolleeg Gabriel äh, nimelt, et äh, Euroopa Parlament esimesel lugemil soovis olla vastutustundlik, äh, arukas äh, ning väga pragmaatiline ja ka mm, tunde ja respekteerides sealjuures liikmesriike, lähimuspõhimõtet, er-, respekteerides ka liikmesriikide poolt välja öeldud prioriteete. me ei ole teinud suuri edusamme kõige põhilisemates küsimustes. meie aga ei ole loobunud äh, soovist, et naisi oleks otsuse tegemisprotsesside juures rohkem. Euroopa Parlamendis me leiame, et kvoodid võivad toimida näiteks Prantsusmaal äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võeti vastu tea-, seadus ning äh, see tõi kaasa tagajärgi kolmkümmend kolm protsenti on praegu naisi ette nõukogu, ettevõtete nõukogudesse. see toimib seega, samas aga respekteerime seda, et õigustraditsioonid, lähenemised on erinevad liikmesriikides, tuleb lihtsalt arvesse võtta, nagu seda teised on juba ka öelnud, et äh, naiste äh, talenti, pädevusi, teadmisi jõupingutusi ähm, lihtsalt raisatakse praegu. seda nii naiste kui tüdrukute puhul ja kõnelejad katkestatakse. ma tänan ja nüüd pooleteiseks minutiks kolleeg Hett. ma tänan, neljateistkümnendal juunil kaks tuhat viisteist Luksemburg Mm, äh, võttis positiivse seisukoha selle direktiivi eelnõu suhtes ja Euroopa Parlament ja OECD leiavad, et on vaja sellist direktiivi, on vaja suuremat võrdsust äh, juhtorganites. Äh, OECD tugineb seejuures sellele, et et ettevõtted ainult võidavad sellest, kui naisi on rohkem juhtorganites. nii et sellel on majanduslikud põhjused, aga on ka päramine aeg, et see, need patriarhilised võrgud kaovad juhtorganites. meestel on seni paremad võimalused, suurem võimalus ja selleks on vaja seadust muuta. ma tänan kolleeg Hett ja nüüd kolleeg von Storch ma tänan. Äh, parlament tahab kogu jõuga naiste kvoodid läbi suruda, see on vale. Äh, miks siis ainult nõukogude jaoks? Äh, miks mitte ka sellised asjad ette näha näiteks tuletõrjes ja mujal ja mitte ainult naiste jaoks, aga ka transseksuaalidele ja biseksuaalidele ja teistele seksuaalvähemustele. kvoodid era ettevõtetes on sekkumine eh, eraettevõtlusesse. see on vaba valik ettevõtjatel, keda tööle võtta ja kvoodid on diskrimineerimine soopõhiselt eh, üht, diskrimineeritakse ühte rühma teiste arvelt. ma tänan, eh, kolleeg Onstor. kas te olete valmis vastama kolleeg Regneri küsimusele, palun? mikrofon. mikrofon ei ole sisse lülitatud. ma tänan. Eh, kas te olete lugenud üldse minu raportit? raportis on juttu menetlustest, objektiivsetest menetlustada eesmärk ja seal ei ole mitte midagi kirjas kvootidest. Eh, jah, neljakümne protsendiline kvoot nõukogudesse on algus ja eesmärk on vale Äh, eesmärgiks on diskrimineerimine, naiste diskrimineerimine, sest nad pannakse oma ametikohale sellepärast, et naised on. see, see on vale eesmärk ja sellepärast ma olen selle vastu. ma tänan ja nüüd poolteist minutist kolleeg Bilbao Barandiga. suur tänu teile, president, täna ähm, kuus kümnest üliõpilasest on naised, aga kaheksast, kümnest nõukogude liikmest on mehed. see on ebavõrdne, see on ebaõiglane, see on kulukas ning kahjustab meie konkurentsivõimet ja seda on lihtne lahendada. kvoodid on tõestanud, et nad on tõhusad selliste probleemide lahendamisel. piisab selleks vaid mm, poliitilise otsuse eh, vastuvõtmisel, et mm, kaasataks ka naiste anded eh, ettevõtete juhtimisel. igasugused uuringud, nagu meile OCD liige näitas eelmisel kuul, et tasakaalustatud nõukogude probleemid on väiksemad nad on tõ tõhusamad nad on tootlikumad sellepärast nad toimivad paremini ning nad ka ehm, tekitavad suuremat usaldust klientides ja investorites see on kasulik majandusele see on strateegiline ja innovaatiline sellega eh, seoses on vaja eh, investeerida Eh, ka riigi poolt, peame olema selles küsimuses liidrid eh, maailma tasandil, meil on vaja suuremat läbipaistvust ja võrdsust, meil on vaja suuremat võrdsust valides inimesi, kes nõukogude liikmed on. tahaksin tänada Luksemburgi eesistumist ning volinikku see teie eh, huvi eest, teie eh, tähelepanu eest ja teie mure eest eh, ning kutsun üles riike, kes seda otsust blokeerivad, et nad muudaks oma seisukohti ja mõelge selle peale, et senikaua, kuni sellised probleemid endiselt jätkuvad, on suured sõnad võrdsuse kohta endiselt tühjad. ma tänan kolleeg Bilbao Barantika ja nüüd proua For-, Forenza. Grazie Presidente, a me dispiace molto. ma tänan ma kahetsen äh, et ma pidin kuulma, mida ma kuulsin. viiendal äh, väga ebaefektiivne on töö, kui on selline palgaerinevus meeste ja naiste vahel ja see on paljudes liikmesriikides nii. asi ei ole kvootides naiste jaoks. lihtsalt me tahame vähendada naiste diskrimineerimist. ja väga suur diskrimineerimine praegu toimub nõukogudes, aga mitte ainult ettevõtete nõukogudes ei ole see nii, nii et mis on siin kaalul, me üritame kujundada strateegiat, mis aitab meil sellest klaasist laest läbi murda, et mehed ja naised oleksid võrdsed, neil olid ühesugused õigused ja ka võimalused. ma tänan ja nüüd kolleeg Randke. ma tänan, kallid kolleegid, lugupeetud volinik härra Schmidt. jah, asi on, võib olla üsna lihtne meil on ühine poliitiline eesmärk, mehed ja naised peavad võrdsed olema ja seda ka otsustamiste tegemise tasandil ja tähtis on, et meil oleksid eh, funktsioneerivad reeglid ja sellest võidavad kõik mehed ja naised, majandus, kogu meie ühiskond. aga jah, poliitika võib mõnikord olla lihtne, aga mõned liikmesriigid ei ole sellest aru veel saanud ja eriti Saksa valitsus ja sellepärast luba lugupeetud Saksa valitsus, komisjon tõesti on esitanud ettepanekud ja nüüd mitte nendega nõustuda oleks lausa absurdne. jah, äh, Saksa perekonnaminister toetab seda ettepanekut, Euroopa Parlament toetab ka meie ministrid, nii et tähtis on, et esmaspäeval tõesti Saksamaa häältega EBSCO-s äh, enamus toetuseks saadakse ma tänan ja nüüd äh, kolleeg James, poolteist minutit. Uh, ma tahan siinkohal tuua teieni oma kogemuse ja öelda, et äh, olen äh, varasemalt töötanud börsil noteeritud ettevõtete juhtkondades. see on siiski teema, millega praegu Euroopa Parlament ei tegele, nimelt äh, ei puudutata mitte seda, keda või keda keegi teab, vaid seda, mida keegi teab kui me vaatame, kuidas inimesi värvatakse tööle, siis äh, sageli ei võta arvesse seda, mis on oluline. ja loomulikult me soovime, et naised asuksid täitma olulisemaid töökohti ka juhtorganites, aga reaalsuses on pilt hoopis teistsugune, seda ei ole võimalik teostada. ja siin ei ole küsimus mitte selles, millised on seda naiste kvalifikatsioonid või oskused, vaid küsimus on rohkem selles, kuidas muuta värbamisprotsess läbipaistvaks ja vaadata, kuidas panustada just kvaliteeti, kvaliteeti värbamisprotsessis kui me viime sisse kvoodid, siis äh, see hakkab muutma ähmasemaks meie võitlust diskrimineerimise vastu. kui me sunnime ettevõtteid järgima neljakümneprotsendilist kvooti, siis see on ettevõtjate karistamine. see pole üldse vastutustundlik käitumine, see pole ka realistlik. kui Euroopa Liit soovib kuidagi selle probleemiga tegeleda, siis eh, minge päris algusesse tagasi ja vaadake, kuidas võidelda selle misogonistliku lähenemise vastu, mis on levinud terves Euroopas. mina seda ettepanekut toetada ei saa, aitäh. suur tänu, proua James ja nüüd üks minut kolleeg Puannano. aitäh, ma arvan, et meie praegune arutelu ei ole mõistlik vähemalt lähtudes sellest võrdluses, võrdlemisest, mille ma kohe teieni toon. kui me vaatame naiste olukorda, siis äh, kahjuks isegi mõningates Euroopa riikides on olukord selline, et ähm, me teame, et juba päris äh, väikeste laste peal viiakse läbi, ähm, äh, viiakse läbi ümberlõikamisi ja me räägime nüüd siin naistest ja sellest, kas nad on tegevjuhtkondades, börsil noteeritud ettevõtetes või mitte, aga me jätame täiesti tähelepanuta selle, mida, milliseid jubedusi viiakse ellu väikeste laste kallal, kuidas moonutatakse nende suguelundeid, aga kui me räägime naistest ja sellest, kas nad äh, kuul-, peaksid kuuluma juhtkonda või mitte, et see on justkui ainus teema, mis meid huvitab. aga aga kui me räägime sellest äh, suguelundite moonutamisest äh,, siis miks me selle teemaga tegeleme, miks me ei pööra tähelepanu sellele, mida moslemid teevad? ma tänan, härra kolleeg Puannano, äh, koll-, kolleeg Bilbao Barandika tahab teile küsimuse esitada, vastate, palun. kõigepealt sooviksin teile öelda, et me oleme äh, viisakad olnud siin ja te, teilt paluksin sedasama, tahaksin teilt paluda ka seda, et te osaleksite kõikides neis aruteludes, kus me oleme siin rääkinud võrdsusest ja diskrimineerimisest naiste vastu paljudes maailma riikides, seda ka paljudes teiste maailma piirkondades. sealjuures oleme rääkinud ka äh, suguelundite eh, moonutamisest. Teid sellistel aruteludel pole olnud? ma tänan, kolleeg Bilbao Barandika. jah, ma mõistan eh, teid, kallis kolleeg, aga see ei olnud küsimus paraku. Eh, kolleeg Bonanno. ma soovin rõhutada järgmist mina olen oma osalusmäära poolest parlamendi töös kahekümne teisel positsioonil. ma tahtsin seda praegu ära märkida. aga meie räägime siin praegu naiste olukorrast, teie räägite kitsamalt naiste osalusmäärast tegevjuhtkondades, teie räägite ainult võimust, aga ei räägi üleüldiselt sellest, mis maailmas naistega toimub meil on siin need radikaalsed kommunistid, kas ainult nemad pakuvad teile huvi? ma tänan, härra Bonnano. ma pean teile ütlema, et äh, meil oli arutelul teema ja kõik äh, arutasid äh, asja, aga teie olite ainus, kes seda ei teinud. nüüd kolleeg Šuitsa saab sõna. proua Šuitsa, palun. Frau Kollegin Šuitsa hat es Wort žao mi je što je gospodin buonanno prekinuo ovu relativno idiličnu raspravu ali bi mi bilo väga kahju et härra buonanno on niimoodi sekkunud meie arutellu ja tegelikult tõesti võiks mehed muidugi natuke rohkem sõna võtta selle arutelu all, praegu näib, et rohkem sõnavõtjad on ikka naiste hulgas. ja tegelikult peaksime ka mehed, peaks ka mehed rohkem huvi üles näitama, aga mida vanemaks ma saan, ma võin öelda, et mina seda enam hakkan kvoote toetama. ühiskond ei muutu ausaks ega võrdseks enne, kui naised on võrdselt esindatud, kui me oleme saavutanud suhtmäära viiskümmend, viiskümmend või isegi, et naiste määr on veel kõrgem tegevjuhtkondades me oleme saavutanud suurt edu alates aastast kaks tuhat kümme, nii nagu härra Schmidt juba ütles ja siinkohal tahan tänada Luksemburgi eesistujat, et nad on seda teemat ikka prioriteedina üleval hoidnud, me oleme nüüd üheteistkümnelt protsendilt jõudnud juba kahekümne ühe protsendini naiste osalusmäära puhul tegevjuhtkondades aga see näite ei ole ilmselt piisav. Te ütlesite, et me peame olema kannatlikud, naised on juba hea teada-tuntud kannatlikud olendid, aga aeg on tõesti sealmaal, et me peame saavutama sool-, soolise tasakaalu ja naistel peab olema võimalus tegevjuhtkonda kuuluda ma loodan, et me saavutame edu, liikmesriigid peavad siin samme astuma ja seitsmendal detsembril, esmaspäevasel päeval loodame, et teil õnnestub mõjutada neid riike selge on see, et kui vastav seadusandlus on olemas, siis äh, inimesed järgivad seda ja kõik sõltub sellest, milline regulatsioon ühes või teises riigis paigas on. parlament on oma töö nüüd teinud ja ma palun teid, et jätkake ka nõukogus oma tööga. mis puudutab nüüd äh, seda, kui äh, suur osalus, kui suur määr on äh, Äh, koolilõpetajate hulgas naiste ja meeste puhul, siis äh, ma arvan, et praegune olukord on mõnevõrra küsimusi tekitav. näiteks Maltas on kõik need näitajad oluliselt madalamad kui mujal ja kõneleja lõpetab. ma tänan ja nüüd kolleeg Hanipool. üks minut. mikro. Would like to thank the Luxembourg ma soovin tänada Luksemburgi eesistujat äh, väga hästi tehtud töö eest selles küsimuses ja suur tänu, et olete antud küsimuse uuesti päevakorda tagasi toonud ja see oleks pidanud tegelikult kogu aeg päevakorras ka olema nii nagu paljud eelkõnelejad on juba öelnud, siis äh, ettevõtted, kus rohkem naisi on juhtkonnas, äh, omavad veidi paremaid näitajaid kui need, kus juhtkonnas on vähem naisi. nii et see juba tõestab, mil, mille nimel me siin tegutseme aga me ei ole sugugi oma eesmärgi lähedale veel jõudmas ja selle tulemusena läheb suur osa andest raisku. tõsi, naiste osalusmäär erinevate ettevõtete juhtkondades on suurenenud, aga sellest ei piisa. isegi Ühendkuningriigis on vastav näit tõusnud pea, nüüd juba peaaegu kakskümmend viis protsenti äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulgast on naised ja me teame, et Ühendkuningriigi konservatiivne valitsuse pool on praegu selleks blokeerivaks jõuks, kes tegelikult äh, on meil tee peal ees. meie peame aga, aga edasi liikuma. kõnelejad võetakse mikrofon ära. ma tänan ja nüüd üks minut, kolleeg Tšitnanska. suur tänu Äh, täna ei ole küsimus selles, kas on hea see, et rohkem naisi meil nõukogudes on. Äh, jah, meil on vaja suuremat äh, mitmekesisust. ja see puudutab ka etnilisi erinevusi ja puuetega inimesi. on ühiskondi, mis vajavad kvoote ma ei arva, et peab kõikides riikides niimoodi naisi äh, toetama, aga teatud ühiskondades küll. meil on ka teistsuguseid viise, töötagem meestega, toetagem infrastruktuure, perekondi jah, taotlegem muutusi ja parimate praktikate juurutamist ettevõtetes ma tänan ja nüüd kolleeg Vikströmit ma saalis ei näe ja siis saab sõna proua Ajuto üheks minutiks. suur tänu, head kolleegid. me teame, et on liikumisi, mis on alati selle põhimõtte vastu, mida me siin propageerime meie nimelt oleme seisukohal, et äh, tõeline osalus ühiskonnas, ühiskonnaelus on midagi sellist, mis tuleb saavutada oma võimekuse, oma oskuste pinnalt ja me arvame, et naised suudavad seda saavutada ka tuginedes oma võimekusele ja lähtudes läbipaistvatest reeglitest. me arvame, et ei ole õige läheneda asjale nii, nagu siin välja pakutakse et ei tohiks äh, kellelegi ette dikteerida, millised need kvoodimäärad peaksid olema, naised on väärt ju palju enamat. siiski on oluline ära märkida seda, et äh, see õigusloomeline menetlus on taaskord meid alt vedanud. parlament äh, lihtsalt nukralt seisab ja vaatab pealt ja ei suuda panna nõukogu tegutsema meil on tarvis äh, kohast otsust, äh, nii nagu see, selle otsuse puhul, mis puudutas emaduspuhkust, siin on sama asja vaja. ma tänan ja nüüd üks minut, proua Kappel. ma tänan, äh, minister, volinik, jah kolmekümneprotsendiline naiste kvoot järgmisest aastast ja peab ütlema, et üsna õigel teel oleme me Saksamaal ja meil on kakskümmend kuus koma seitse protsenti eh, naisi nõukogudes, samas kui Euroopas keskmises on kaheksateist protsenti. jah, eh, Euroopa Liidu kvoot on midagi, millega hakkab eh, Tööhõivenõukogu esmaspäeval arutama. ja see puudutab suuri äriühinguid, mis on börsil noteeritud ja kuni aastani kakskümmend tahetakse siduv kvoot Äh, luua, aga ma arvan, et see ei ole hea mõte siduvaid kvoote kehtestada. Äh, see rikub subsidiaarsuse põhimõtet liikmesriikides. jah, mitme sooline võrdõiguslikkus mõjutab tulemusi ettevõtetes. seal, kus on naisi palju nõukogudes, neil on börsil palju paremad tulemused ette näidata, see on meie Saksamaa ko kogemus kõnelejad katkestati. ma tänan kolleeg Kappel. nüüd poolteist minutit saab sõna kolleeg Šoidorova. Eh, suur tänu. lugupeetud kolleegid. ma arvan, et Euroopa Liit peab käesoleval hetkel rohkem keskenduma julgeoleku teemadele, keskenduma tähtsatele küsimustele tõsi, sooline tasakaal on tähtis samamoodi ja väga hea, et me ka nende küsimustega tegelema, tegeleme. Tšehhi valitsus otsustas täna, et nemad kuuluvad nende riikide hulka, kes äh, suhtuvad positiivselt antud teemasse ja samamoodi on nad selgelt välja öelnud, et nad toetavad tasakaalustatud esindatust juhtkondades. et esindatud oleks võrdsel määral nii mehed kui naised. ka meie soovime, et naised kuuluksid suurettevõtete nõukogudesse. Tšehhi Vabariigis jääksid kuus suuremat ettevõtet äh, siia äh, nende tingimuste alla. aga mulle ei meeldi siiski see, et me hakkame siin mängu tooma ka eraõiguslikke ettevõtteid. ma leian, et peaksime algust tegema ikka avalik-õiguslike ettevõtetega, tegema algust äh, valitsusüksustega, erinevate kohaliku tasandi asutustega. ma leian, et liikmesriigid peavad ise selle küsimusega tegelema ning et eraõiguslikud ettevõtted siis näevad, et see on nende huvides, et rohkem naisi oleks juhtkondades ja nüüd kolleeg Arena. suur tänu teile, härra eh, president, suur tänu Luksemburgi eesistumisele ja Nicolas Schmidtile jõupingutuste eest, eh, eh, et, et Äh, soovitaks endiselt liikuda naiste ja meeste vahelise võrdsuse suunas. on öeldud, et naisi on umbes viisteist protsenti Euroopa ettevõtete nõukogudes või kakskümmend üks protsenti, mõned ütlevad, ja nende seas äh, on siis selliseid riike, kus naisi on kolmkümmend protsenti, teistes aga kaks koma viis protsenti näeme, et kui on tegemist õigusloomeliste menetlustega, kui tehakse midagi selleks, et võrdsuseni jõuda, siis see toimib see tähendab seega, et diskrimina-, diskrimineerimine toimub, toimib siis, kui äh, seadust ei ole, kui ei soovita, et naisi nõukogudes oleks. komisjon on teinud töö, parlament on teinud, me sooviksime, et oleks siduvaid otsuseid vastu võetud, sooviksin teada, millised on liikmesriigid ja argumendid, kes on sellise otsuse vastu et oleks võimalik dialoogi pidada, et oleks võimalik üritada äh, lahendusi leida. peame leidma lahendusi. kõnelejad katkestada. suur tänu, kolleeg Arena ja nüüd üks minut, proua Kööling. suur tänu, president ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et naised on liialt vähe esindatud nii juhatuste kui nõukogude tasanditel terves Euroopa Liidus. jah, olukord erineb liikmesriigiti ja olukord on paranemas, tõsi. jah, ma arvan ka, et teinekord naised sobituvad ühele või teisele kohale paremini kui mehed, aga mulle ei meeldi kvoodid. kvoodid on minu jaoks alandavad. aga ma usun sellesse, et et oluline on lähimus põhimõtte järgimine ja meie valitsuse vastuseis sellele ettepanekule tuginebki suuresti lähimuspõhimõttele, nimelt et see on otsus, mille peaksid vastu võtma liikmesriigid ise. nii et ma ei arvanud, et nõukogu seisukohas miski võiks mind üllatada, aga lugedes artiklit neli paindlikkuse kohta, võin öelda, et suur tänu Luksemburgile selle eest, lõpuks ometi on keegi mind kuulda võtnud ja võib-olla see on tulevase kokkuleppe algus, soovin teile palju edu! ma tänan, proua Kööling ja nüüd poolteist minutit proua Kozlovska-Rajevitš. panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. o tej dyrektywie rozmawiamy. suur tänu, president, minister, me oleme sellest direktiivist juba üsnagi palju rääkinud parlamendis ja jälle räägime sellest, sest eh, väga paljud organisatsioonid äh, Ehm, ja kogud hoolivad väga palju sellest, et ehm, nõukogudes oleks võrdselt naisi ja mehi, näiteks Rootsis Rootsis, Saksamaa ja Suurbritannia, teised riigid blokeerivad seda otsust ning see blokeeriv vähemus teeb seda erinevatel põhjustel. Taani, Saksamaa, Rootsi, Holland on riigid, kes selle küsimusega tõsiselt tegelevad, neil on väga palju erinevaid lahendusi. Saksamaal on kvoodid, Rootsil on eriprogrammid, millele on palju raha kulutatud kuid äh, riigid, kes sellest eesmärgid, äh, äh, kes sellest hoolivad, on teistsugune kui riigid, grupp, kus ei soovita sellest, seda, et naisi oleks nõukogudes, kes ei taha, et see olukord muutuks. peame seega läbirääkimisi pidama erinevalt kahe erineva riikide grupiga, nendega, kes soovivad eesmärke saavutada ja nendega, kes ei soovi võib-olla oleks vaja siis alternatiivseid meetodeid selle eesmärgi saavutamiseks, et äh, direktiivi eesmärke saavutada. Äh, nii saaksime jõuda oma eesmärgini, mis tähendaks siis seda, et naised saaks läbi nii-öelda klaaslae äh, minna, et naiste anne ei oleks enam kärbitud ja et nad saaks nõukogude töös osaleda. suur tänu! järgmisena Eh, saab sõna proua Moody üheks minutiks. You, president. And, uh, like extend... ma tänan, ma tahan tänada eh, Luksemburgi nähtud vaeva eest. jah, on hämmastav eh, jälle mõelda, et siin me nüüd oleme aastal kaks tuhat viisteist ja ikka veel peame võitlema nii kõvasti soolise võrdõiguslikkuse eest. jah, koos kolleegidega, kes täna siin on, jah minagi mõtlen, kuidas peaks edasi liikuma selle direktiiviga ja ma mõistan, et on vaja samme astuda ja praegu. me olime väga frustreeritud sellest otsusest, et rasedus- ja sünnitusdirektiiv ümber töötatakse aasta algul, otsustati nii ja meil ka on vaja muutusi soolistes küsimustes. asi ei ole lihtsalt direktiivis, vaid me tahame ümber kujundada ettevõtluses kultuuri. naised kõrgematel ametikohtadel ei mõjuta ainult neid ametikohti endid, vaid sellel on mõju kõikidele ettevõtte tasanditele. naistele suurema võimu andmine tipus tagab meile võrdsema tuleviku kõigi jaoks. suur tänu kolleeg Moody ja nüüd üheks minutiks proua Tomatšitš. suur tänu. naised on endiselt nõukogudes alaesindatud Euroopa ettevõtteid. oleme sellest ko siin kojas juba korduvalt rääkinud. oleme kõik nõus sellega, et äh, juhtivad töökohad ettevõtetes peaks olema võrdselt kättesaadavad meestele ja naistele. naistel peavad olema samad tingimused, mis meestelgi, nad on sama võimelised õppima, tööd tegema ja võimalik ja keerulisi ülesandeid täitma. tahan, et naised mängiks võrdset rolli ärimaailmas, nad on selle ära teeninud mitte nende halastuse pärast, vaid nende tubli töö pärast iga eh, naine, kes on jõudnud oma oskuste ja teadmistega eh, ettevõtte nõukokku, on eh, teinud meile suure teene, sest see muudab mõtlemisviisi Euroopas ning karistab kõige paremini nii positiivset kui negatiivset diskrimineerimist. suur tänu, kolleeg Tomašitš ja nüüd poolteist minutit proua Petir. suur tänu teile härra president, neljasajas suurimas Horvaadia ettevõtetes on naised viieteist protsendi ähm, äh, esindatud, kakskümmend üks protsenti on kontrollnõukogudes. me oleme palju soovinud saavutada, aga me ei ole edustavat samme eriti teinud meil äh, on vaja äh, teha kõik selleks, et naisi oleks juhtrollis rohkem kvoodid aga ähm, ei lahenda äh, struktuurilisi probleeme. Äh, meil on vaja avada naistele uusi võimalusi, ilma kvoodideta nad seda ei saavuta. keegi ei arva, et naised saavad selliseid kohti lihtsalt sellepärast, et nad on naised, vaid kvoodid peaks olema lihtsalt lisastiimuliks naistele, eh, kes on mm, võimelised selleks, kellel on selleks vastav kvalifikatsioon ja kellele juhtivaid kohti ei võimaldata, eh, sest nad on naised. Eh, ettevõtlus on olnud meeste pärusmaa ja nüüd on meil vaja see naistele samuti kättesaadavaks teha, meil on vaja oma mudelid, on vaja selle sisseviimist, kuid samas ei tohi see rikkuda lähimispõhimõtet, ei tohi samuti ka sundida ettevõtteid tegema asju, mida avalikus sektoris teha saab. ma tänan, proua Petir. ma vabandan, natuke vara katkestasin, aga nüüd proua Steinruck on järgmine. aastast kaks tuhat kümme on naiste kvoodid Euroopa Nõukogudes tasapisi kasvama hakanud. see on jah, väike edasiminek aga väga-väga väike. komisjon on teinud ettepaneku, et oleks läbipaistev menetlus kogu Euroopas, kuidas nõukogudes asjad on ja et aastast kaks tuhat kakskümmend nelikümmend protsenti nõukogudes oleks naisi. aastal kaks tuhat kolmteist me olime sellega nõus parlamendis, aga nüüd me oleme kaks aastat oodanud, et ka nõukogus midagi liiguks. me näeme praegu, et just nendes riikides, Eh, kus on kohustuslikud eeskirjad, on asjad positiivselt arenenud ja sellepärast ma ei mõista, minu oma koduriik Saksamaa, eh, meil on kohustuslik naiste kvoot nõukogudes ja asjad on paigast liikunud, aga just need riigid, kes vastu on, mm, seal on asjad halvemini, nii et siin on vaja leida lahendus, kolleeg Regner ütles, et tuleb nii talitada. Eh, kõigil peab olema võimalus Euroopas ma tänan, proua Steinruck ja nüüd poolteist minutit proua Komodini Kakja. ma jagan kolleegide pettumust selle üle, et minu koduriik Malta olukord on praegu selline, et me ei ole valmis võrdsust tagama. jah, see lubadus, et kõige feministlik valitsus tuleb, tegelikult on kaasa toonud selle, et naiste osakaal juht juhtimisel on hoopis vähenenud. aga väga tähtis on võrdsus meie konkurentsivõimele, meie majanduse arengule ja see ettepanek puudutab ainult konkreetseid äriühinguid ja ainult nõukogusid ja paistab, et selge ei ole liikmesriikide toetus täna. isegi nõukogus ei ole mm, liikmesriigid selleks valmis. jah liikmesriigid leiavad, on vaja investeerida haridusse eh, ja sealhulgas ka naiste haridusse. keegi ei saa kasutada ettekäänet, naised ei oleks kvalifitseeritud või et ühiskond oleks soolise võrdõiguslikkuse vastu. Eh, parlamenti on meil Maltalgi valitud rohkem naisi kui mehi Äh, nii et ei saa keegi öelda, et naised on vähem suutlikud, aga ne-, kvalifitseeritud naistele peavad avanema samasugused võimalused nagu meestele. Äh, mittesiduvad eeskirjad paraku äh, ei ole piisav, me ei taha halduskoormust, aga tähtis on, et kõik annaksid vastutust. suur tänu, proua Komodini Kagi ja nüüd üks minut, proua Jongeerius. aitäh volgens het Wereld Economisch Forum. suur tänu. Äh, maailma Majandusfoorum äh, on äh, öeldud, et, et võib-olla saja aasta pärast alles saabub võrdõiguslikuks aastaks kaks tuhat üheksakümmend viis, see on natuke liiga pikk aeg ja ma ei taha nii kaua oodata Eh, Saksamaa, Prantsusmaa on hästi aru saanud sellest, et juhatused ja nõukogud võidavad sellest, kui nad on mitmekesisemad, nende töö tulemused on paremad. kahjuks oma koduriigi kohta, Hollandi kohta ma seda öelda ei saa, meil ei ole seda üldse mõistetud ja Hollandi öö, eh, majandus raiskab miljardite naiste, miljonite naiste annet. Eh, kui nad taotlevad kõrgemaid ametikohti, nad lihtsalt lükatakse tagasi eesistuja on öelnud, ta üritab nüüd patiseisust nõukogus üle saada ja on väga pühendunud sellele. aga sellega tuleb kiiresti tegutsema hakata, sest meil on vaja kähku kompromissi. Äh, Luksemburg ei ole enam kaua eesistuja. ma tänan. kolleeg Jongeerius ja nüüd poolteist minutit, härra Scheinfeld. suur tänu me räägime täna väga tähtsast tõsisest teemast ja samas ka delikaatsest teemast. ei ole mingeid põhjendusi sellele, et kahekümne esimese sajandi ühiskonnas äh, ei kohelda mehi ja naisi võrdselt. see on väga oluline ka riigiametite puhul. tähtis on, et kogu ühiskond oleks korralikult esindatud nendes aga antud juhul me ei räägi riigisektorist, vaid probleemiks on erasektor hoopis. aga me peame meeles pidama, et äh, sellisel juhul on meil tegemist äh, majandustegevuse ettevõtlusega, ettevõtlusvabaduse teemaga. Äh, me räägime siin ka omandiõiguste teemast ja lisaks kõigele on ka liikmesriigid autonoomsed, ise otsustavad, kuidas nad oma õigussüsteeme kujundavad. ja kõik see seondub ka proportsionaalsuse põhimõttega, mis on kirjas Euroopa Liidu õiguses. ma mõistan, ähm, äh, millised probleemid on juhtorganitel ja kõik nõuab aega ja kõik need teemad ei kao kuhugi, sest siin on vaja ennekõike kultuuri muuta, mitte niivõrd õigusakte. ma tänan härra Seinfeld ja nüüd kolleeg Neuchl. mu daamid ja härrad, jah, täna räägitakse sellest, et kas on vaja kvoote või ei ole vaja kvoote. mina ütlen selgelt, juba aastakümneid on meil kvoodid olnud, juba aastakümneid on meil nüüd meeste kvoot olnud, aitab nüüd Äh, sellest, kui ollakse mees, siis saate teatud positsioonidel töötada ja naistel ei piisa isegi korralikust kvalifikatsioonist, et seal olla juba aastakümneid on olnud meil meeste kvoot. meeste kvoot Maltal on äh, see üheksakümmend seitse koma viis protsenti ja keskmiselt äh, Euroopa Liidus on meeste kvoot kaheksakümmend protsenti. naistel on õigus sellele, et nõuda neljakümmet protsenti, see on meie õigus ja see ei ole vaidlustatav. kui me nõuaksime viitkümmend, kuuskümmend, seitsekümmend protsenti, siis võib-olla tõesti võiks arutada, kas see liiga palju ei ole, aga praegu me nõuame ainult seda, mis meile kuulub, sest aastakümneid on juba meeste kvali-, kvoodid valitsenud. ma tänan ja nüüd vaba mikrofon kõikidele kolleegid, liikmetele saan ma ka sõna anda, kes seda on soovinud. üks on üle, aga sellele vaatamata kõigepealt kolleeg Šulin. ma tänan. sooline võrdlus tänapäeva ühiskonnas väga tähtis põhimõte. meeste ja naiste võrdne osalemine ühiskonnaelus ja ka eraelus on väga oluline nüüd ühiskondlikus elus öö, osalemine tähendab seda ka, et majandused on naistel ja meestel võrdne, võrdsed õigused ja komisjon on oma ettepaneku teinud juba aastal kaks tuhat kaksteist ja välja pakkunud neljakümne protsendilise osakaalu börsil noteeritud äriühingute nõukogudes. uuringud näitavad, et nõukogud on, kus on meeste ja meeste tasakaal parem, on saavutanud ka palju paremaid tulemusi oma ettevõtlustegevuses. ma tänan, kolleeg Šulin ja nüüd kolleeg Marjas. suur tänu kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on meil juba äh, direktiivi ettepanek äh, et kolmkümmend protsenti eh, nõukogude liikmetest oleks naised. õigusloomeline surve näib olema tõhus, sest kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oleme täheldanud, et naisi on ettevõtete nõukogudes börsil noteeritud äriühingutes öö, Need oli üksteist koma üheksa kaks tuhat kümme ja neid on nüüd praegu kakskümmend üks koma kaks protsenti, kuid enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides on see ehm, arv endiselt väga madal, välja arvatud eh, Prantsusmaal, Saksamaal ja Soomes, kus naisi on äriühingute nõukogudes kakskümmend viis eh, protsenti. Eh, nais, naisi naiste olukord, majanduslik olukord on äh, nõrgem, naistel on vähem töökohti kõikjal, see on selge. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Jakovtšitš. Na dobrom smo putu. Idemo do... oleme õigel teel, kuid äh, eesmärk on endiselt käeulatusest väljast. kui ma olin noorem, siis äh, mind üllatas pisut see, et meil on vaja kvoote, kuid kui pärast kahtekümmend viite aastat äh, poliitikas olen ma täiesti veendunud selles, et äh, kui soovime soolist võrdsust, on see ainuke võimalus seda saavutada. peame küsima endalt, mida, kuidas näeks välja see parlament, kui kvoote ei oleks? eriti äh, on see tõsi ka re-, regionaalsete ja kohalike omavalitsuste tasandil. mind äh, üllatab äh, see, kui siin räägitakse meestekvootidest. peaksime oma aruteludes väga avameelsed olema. sellised äh, sõnavõtud ei ole eriti konstruktiivsed, aitäh. suur tänu, kolleeg Jakovtšitš ja nüüd kolleeg Etrich ma tänan. nelikümmend protsenti naisi siduva eeskirjana kogu Euroopa Liidus, nagu volinik on välja pakkunud. sellised sekkumised, nii ulatuslikud sekkumised on eh, riigi vabasse turumajanduse sekkumine, aga ilma vaba eh, majanduse ettevõtluseta ei ole vabu inimesi, mida meil vaja on hoopis, on võrdsed võimalused, mitte tulemuste võrdsus, see on kõige olulisem väga-väga tähtis on, et poliitikud ja e, riigiasutused heasoovlikud ei hakkaks e, vabadusi hoopis kärpima e, selliste kiiduväärsete eesmärkide nimel. jah, võimaluste vabadus on ainus asi, mis tõesti midagi tähendab tõeliselt vabas ühiskonnas. suur tänu, kolleeg Etheridge. ja nüüd kolleeg Boltšak pane předsedo. suur tänu teile, et mulle sõna andsite, härra esimees. sekkumine vabal turul, no las ma mõtlen, jumal või saatus või mis iganes otsustab, milline meeste ja naiste kord veel ühiskonnas on. viiskümmend üks protsenti on naisi, nelikümmend üheksa protsenti on mehi ja see Eh, on nii lihtsalt. ma ei ole neljakümne protsendise esindatuse vastu nõukogudes, niipea kui me naturaalse eh, eh, mis see mõelgem selle peale, et kõigepealt tehkem neid äh, kvoote, kasutame kvooti õigesti ise, isegi komisjonis oli nelikümmend protsenti naisi esindatud. näidakem äh, mulle kohta, kus äh, see nii oleks, kõigepealt teeme ise oma asjad korda ja siis laseme eraettevõtetel tegutseda. ma tänan ja lõpetuseks kolleeg Vikström i hela mitt liv så har jag arbetat för kvinnors rättigheter och jag har suttit i mansdominerade jah, mina olen alati võidelnud naiste õiguste eest, sest mehed on domineerinud nendes valdkondades, kus mina töötanud olen. aga ma ei leia, et komisjoni direktiiv tõesti loob võrdsed võimalused. ma olen liberaal ja ma arvan, et ettevõtted ise peavad vaatama mm, kuidas oma ettevõtet juhtida ja asi on ka ju omandiõiguses. see on aluseks ja omandiõigused on ka põhimõttelise tähtsusega. ma arvan, et me oleme siin valed eesmärgid seadnud. jah, meil on vaja head lastehooldust hoopis kõikides liikmesriikides, et mehed ja naised äh, saaksid tõesti osaleda tööturul võrdsetel tingimustel, aga paraku äh, paljud naised peavad loobuma oma karjäärist, selle hakkama koduperenaiseks. seda ei saa endale Euroopa Liit lubada. Need selli-, sellised super hea haridusega koduperenaised, seda me ei saa lubada. Mm, ma tänan proua Vikström. ma ütlesin, et ma saan kõik sõnasoovid rahuldada, aga kahjuks need, kes hiljem teada andsid, teile ma ei saa vastu tulla, sest aeg on läbi ja sellega vaba mikrofon on nüüd ühel pool ja saab sõna minister Schmidt. härra president, lugupeetud daamid ja härrad. kuuskümmend aastat tagasi peaaegu Rooma lepingus mehed ees ei olnud eriti ähm, pauk, kaugele mõelnud neist naistevahelise võrdsuse küsimused. panid sellesse äh, lepingusse siiski sisse põhimõtte naiste-meeste võrdse palga kohta. see oli väga üllatav, sest sellel ajal oli meeste ja naiste vaheline palgaerinevus tohutult suur, tohutult suur. praegusel hetkel peab veel ikka konstanteerima, endiselt konstanteerima kuuskümmend aastat pärast Rooma lepingu allakirjutamist, et palgalõhe meeste ja naiste vahel on endiselt olemas. kujutagem ette, kui me poleks seda sätet sellesse lepingusse sisse viinud. kahtlen, kas oleksime niigi kaugele jõudnud, kui me praegusel hetkel oleme kuigi olukord on endiselt ähm, mitterahuldav. nii et see, mis on välja pakutud, ei ole kindlasti see, mida võiks soovida, sest soovida võiks ju seda, et võrdsus oleks tõepoolest reaalne, et ei oleks arutelu vaja, et naisi toetada, sest olukord oleks lihtsalt normaalne, et mõnikord on kuuskümmend protsenti mehi, teinekord kuuskümmend protsenti naisi. olukord on aga täiesti teistsugune. seega on vaja praegusel hetkel mingisugust vahendit, mis tähendaks, et me ei pea veel seitsekümmend aastat või üheksakümmend aastat ootama. sest kannatus ei ole siin sellisel juhul voorus, ei maksa liiga kannatlik olla. Te küsite, millised on nõukogu seisukohad nõukogus on väga palju erinevaid äh, seisukohti, sama palju kui siin. mõned räägivad lähimuspõhimõttest, teised äh, ei ole ta nõus sellega, et on vaja mingisugust siduvat äh, lepingut, teinekord jälle räägitakse sellest, et ettevõtted vabalt valides teevad niikuinii õigeid valikuid, ühesõnaga neid seisukohti on äärmiselt mitmekesiseid garanteerin seega, et Luksemburgi eesistumine teeb kõik endast oleneva või veel enamgi, kuid äh, kvalifitseeritud häälteenamus on kvalifitseeritud häälteenamus, ta tuleb äh, lihtsalt teha kõik selleks, et seda saavutada. teeme kõik selleks, et selleni jõuda, kuid samas ei saa ma teile selle kohta sajaprotsendilist garantiid anda, aitäh. ma tänan. minister Schmidt. jah Äh, ei ole hea, kui naistele liiga palju lubatakse. nii et äh,